kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on äh, nõukogu ja komisjoni avaldused teemaks Guantanamo kinnipeetavate ümberasustamisel ja Guantanamo vangla sulgemisel tehtud edusammud. ja kõigepealt pöördun äh, nõukogu poole, palun, teil on sõna, härra minister. suur tänu, austatud president nagu te teate, Euroopa Liit pidi rahuloluga tõdema, et president Obama lubadus Guantanamo kinnipidamiskeskus kinni panna saab teoks, ta ütles seda oma ametisse nimetamise kõnes ja seda kinnitas ta ka viieteistkümnendal juunil, kohtudes Euroopa Liidu esindajatega meie toetame õigusriigi põhimõtteid ja inimõiguste austamist ükskõik kus, ükskõik millal. Ameerika Ühendriigid oma avalduses äh, kinnitasid, et ka nemad äh, toetavad neid väärtusi. see avaldus ei paista olevat kooskõlas samas Guantanamo vangla lahtihoidmisega. Äh, lisaks sellele võib öelda, et Guantanamo kinnipidamiskeskus on olnud Al-Qaeda propagandaallikaks. arvasime, et selle kinnipidamiskeskuse sulgemine võtab aega aasta, tähtaegadest ei suudetud kinni pidada, aga sellega seoses on mitmesuguseid raskusi, ma võin selle kohta tuua ka näiteid. raskused on seotud näiteks endiste vang, kinnipeetavatega, keda ei saa, saanud saata koheselt Jeemenisse näiteks, samuti oli raskusi seoses sellega, et tegemist on äh, väga vastuolulise küsimusega äh, meie liikmesriikide jaoks. meie küll tervitame äh, Obama tegevust selles valdkonnas ja me tervitame seda, et hoolimata sellest, et Obamal on kongressis väga palju vastuseisjaid nii mitte ainult äh, vabariiklaste hulgas, vaid ka demokraatlaste hulgas, kuid sellest hoolimata liigutakse selles suunas, et äh, Guantanamo pannakse kinni, mõned kinnipeetavad on juba Guantanamost lahkunud ja nende üle mõistavad kohust täiesti tavalised Ameerika Ühendriikide äh, kohtud Violet Mohanumet, kes peaks olema, kes arvat-, kes, keda arvatakse olevat üheteistkümnenda septembri terrorirünnaku taga, on üks neist, seda on tehtud hoolimata sellest, et Ameerika Ühendriigid tunnevad selle osas suurt muret. meie oleme alati oma kontaktides Ameerika Ühendriikidele öelnud välja, milline on meie seisukoht ja hiljutisel kohtumisel Ameerika Ühendriikide eriesindajatega ja Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu suhete äh, eest vastutava isiklikuga, kes äh, nüüd vastutab just nimelt äh, Guantanamo kinnipidamiskeskuse sulgemise eest. kui ta külastas meid inimõiguste dialoogi raames, mis meil toimub korrapäraselt Ameerika Ühendriikide esindajatega, selle dialoogi raames ühel kohtumisel avaldas ta muret sõjalise jõu kasutamise pärast ja meie rõhutasime oma seisukohti ka seda, et me oleme surmanuhtluse vastu. Euroopa Liidu seisukohad selles vallas on väga selged ja ühesed. samuti Atlandi-üleses dialoogis meie parlamentide vahel olen ma kindel, on ka teil olnud võimalus meie samu põhimõtteid uuesti välja öelda Euroopa Liit on omapoolsetest kokkulepetest Ameerika Ühendriikidega kinni pidanud. meie kohustused äh, pandi paika nendes ühisdeklaratsioonides, millest ma varem rääkisin, mõned liikmesriigid on juba valmis olnud mõningaid kinnipeetamaid vastu võtma ja äh, praegusel hetkel, kui arvudest nüüd rääkida, äh, siis äh, võib öelda, et liikmesriigid, kes on pannud paika kvoodid kinnipidavate suhtes, sealhulgas ka Šveits, kes on üks Schengeni riikidest, siis arvud, arv on praegusel hetkel kuusteist. loomulikult Guantamo, Guantanamo kinnipidamise äh, kinnipeetavate vastuvõtmise otsus on liikmesriigi äh, otsus äh, ja seda ainult liikmesriigi otsus on. ja üks osa meie läbirääkimistest äh, seoses Guantanamoga oligi Guantanamo sulgemine, me rõhutasime, et et see on inimõiguste vastane kinnipidamiskeskus ja me aitame kaasa selle sulgemisele. aga samas on see otsus siiski liikmesriikide suveräänne otsus äh, ja nemad üksi ütlevad, kas nad suudavad kinnipeetavaid vastu võtta või mitte. praegusel hetkel võib öelda, et nelisada nelikümmend kaks kinnipeetavat oli Guantanamo laagris siis, kui Obama asus ametisse, nelikümmend on juba Guantanamost lahkunud ja selle äh, kinnipidamiskeskuse olemasolu äh, oli suureks probleemiks meie Atlandi-ülestes suhetes ning äh, ühisdeklaratsioon kinnipidamiskeskuse sulgemise kohta sõlmiti lähtuvalt arusaamisest, et ühisest arusaamisest, et sellised, sellised asjad tulevikus enam kunagi ei kordu Euroopa Liit, Euroopa Liidu seisukohad on kindlasti kaasa aidanud ka Ameerika Ühendriikide seisukohtade ja poliitika muutumisele Guantanamo osas. nagu me oleme öelnud, siis ähm, ja siinkohal mainiksin, et ka see on ühisdeklaratsioonis kirjas, nagu me oleme öelnud, tahtsime me vaadata, kas oleks võimalik panna paika ühispõhimõtted, mida jagaksid Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit ja mis aitaksid meile tulevikus ühistest põhimõtetest lähtudes võidelda terrorismi vastu. kõik see on kirjas ühisdeklaratsioonis. kogu Euroopa Liidu huvides on Guantanamo keskus ki-, sulgeda ja me tervitame seda, et Obama liigub selles suunas. suur tänu, härra minister ja härra volinik, palun. Madam president. proua president, austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit, sealhulgas Euroopa Komisjon, on jätkuvalt kutsunud üles Guantanamo kinnipidamiskeskust sulgema, seda mainis ka E, eesistuja ja me oleme loonud kahetasandilise raamistiku e, selle sulgemiseks. neljandast juunist kahe tuhande üheksandast aastast on meil veel nõukogu järeldused vahetusmehhanismi kohta ja teiseks on tehtud Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja USA ühisavaldus e, Guantanamo sulgemise ja edasise terrorismivastase koostöö osas kuueteistkümnendast juunist kaks tuhat üheksa. nõukogu järeldustes on selgelt välja öeldud, et otsuse, mis puudutavad endiste kinnipeetavaste vastuvõtmist ja nende õiguslikku staatust, kuuluvad vastuvõtva liikmesriigi või Schengeniga assotsieerunud liigi pädevusse endised kinnipeetavad, kes võetakse vastu, äh, saavad juurdepääsu, võivad saada juurdepääsu rehabilitatsiooniteenustele vastavas siseriiklikus õiguses. Äh, avalduses, mm, mis pärineb kuueteistkümnendast juunist eelmisest aastast, kutsutakse üles looma ühist poliitilist äh, töörühma, Euroopa Liit esitas mitteametliku dokumendi, kus on välja toodud rahvusvaheline õigus, mis on oluline terrorismivastase võitluse seisukohalt, siin on selge nõudmine, et järgitaks põhimõtteid, mis puudutavad juurdepääsu kohtutele, kinnipidamist ja nii edasi, neid on arutatud ter-, dialoogi raames, mis puudutavad terrorismivastast võitlust ja rahvusvahelist õigust, komisjoni arvates on need põhimõtted dialoogi seisukohalt väga olulised, sellepärast et need annavad selgema arusaama, kuidas terrorismivastane võitlus peaks olema kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, rahvusvahelise õigusega, sealhulgas ka rahvusvahelise humanitaarõigusega, rahvusvahelise pagulaste õigusega. nagu öeldud, on Euroopa Liit surmanuhtluse vastu ja on sekkunud ka konkreetsetel juhtumitel kolmandates riikides, sealhulgas kolm-, USA-s, selleks, et äh, seda vältida. komisjoni arvates on oluline, et äh, ei tohiks rakendada surmanuhtlust endiste äh, Guantanamo kinnipidavate, kinnipeetavate suhtes. me respekteerime Obama administratsiooni otsuseid tulevikus. aitäh, volinik. nüüd on mul fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt härra Salfranca, kaks minutit Euroopa Rahvapartei nimel. Äh, proua president, eesistuja, volinik, kõigepealt ma ütles, ütleksin, et et parlament on korduvalt resolutsioonides välja öelnud oma seisukoha Guantanamo kinnipeetavate suhtes. härra Obama, kui ta ametisse astus, lubas sulgeda aastaga Guantanamo. see sai kahekümne teisel oktoobril, kahekümne teisel jaanuaril see tähtaeg sai täis, nii et on näha, et lubadusi ei täideta. president Obama isiklik esindaja on kohtunud komisjoni liikmetega, mitmete liikmesriikide äh, esindajatega ja on äh, välja öelnud mitmed asjad, millele viitas ka volinik. loomulikult kõigepealt on tegemist eelmise administratsiooni probleemiga, ka Euroopa Liit äh, tegelikult koostööd tehes pidi silmas pidama meie liikmesriikide huve lubage mul meenutada mitmete liikmesriikide tehtud otsuseid, sealhulgas ka minu oma liikmesriigi ja eesistujariigi tehtud otsuseid. küsiksin Hispaania eesistujalt, kas kavatsetakse võtta täiendavaid meetmeid selleks, et harmoneerida liikmesriikide vastust Jeemenis tekkinud probleemidele I? või äh, nagu te viitasite justiits- ja siseküsimuste kontekstis, kas te jätate selle iga liikmesriigi enda otsustada? ja kokkuvõtteks, meil on praegu umbes sada üheksakümmend äh, vangi veel seal, mõned on, paljud on saadetud äh, oma kodumaale või kolmandasse riikidesse, mõned on USA-s antud kohtu alla, aga on veel viiskümmend, keda ei vabastata, sest ei ole piisavalt tõendeid nende kohtu alla andmiseks aga samas ei peeta neid ka piisavalt ohututeks, neid peetakse USA administratsiooni poolt äh, ohtlikeks. mida äh, ees, komisjon arvab nendest viiekümnest inimesest, kes, keda kohtu alla ei anta? suur tänu, sotsiaaldemokraatide poolt, mis siis, Gomes, poolteist minutit. suur tänu Guantanamo loodi Bushi ajal, kuid see oleks olnud võimalik ilma liitlasteta ja ilma Euroopa Liidu vaikimiseta. igaüks tegutses vastavalt oma huvidele, kui nüüd tuleb teha kõik selleks, et sulgeda see räpane peatükk meie ajaloos. Euroopa kuvand maailmas on tähtis, Atlandi-ülene dialoog, kõik viitab sellele, et me peame austama Guantanamo vange läbi Euroopa Liidu kollektiivse vastuse Ähm, on šokeeriv, et Bushi liitlased, suurriigid, tol ajal, kui äh, nagu äh, Saksamaa ja teised, ei, Rumeenia ja teised ei kanna oma vastutust. see on osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast ning ministrid peavad Lissaboni lepingut austama tuleb üles näidata solidaarsust. kõrge esindaja, kellel on nüüd algatusõigus vastavalt artiklile kolmkümmend lepingus, peab välja pakkuma sisulise strateegia selleks, et Guantanamo lõplikult sulgeda ning selleks, et tagada vajalik toetus eh, vabastatute taas ühiskonda integreerimisele, kaasa arvatud perekondade ühinemise osas ma tahan tervitada Portugali panust siinkohal. ta oli eelkäijaks ning äh, osutas abi Obama administratsioonile ning soovis äh, vastu võtta isikuid, kes ebaõiglaselt kannatasid Guantanamos kinnipeetuna. ja nüüd ALDE nimel proua Ladford kaheks minutiks. suur tänu, proua president. mõned Euroopa valitsused osalesid aktiivselt ebaseaduslikes üleviimistes ja kinnipidamises, teised andsid oma toetuse, teised väitsid, et nad midagi ei näe. nii et see lihtsalt ei juhtunud kusagil mujal ja see on üks põhjus, miks me oleme jätkuvalt huvi tundnud selle küsimuse vastu. parlamendiliikmed muidugi on juba aastaid nõudnud Guantanamo sulgemist, seega me tervitame president Obama teadet. me mõistame, kui raske on kogu seda Bushi poolt tekitatud segadust likvideerida, kuid äärmiselt frustreeriv on see, et ligi sada üheksakümmend inimest viibib seal endiselt. me tervitame täielikult äh, kohtumõistmist nagu Khalid Sheikh Mohammedi üle, kuid miks ei toimunud kaheksa aastat tagasi? parim reaktsioon äh, terroristidele on kriminaalkorras süüdimõistmine. me avaldame edasigi survet Euroopa Liidu valitsustele, et nad võtaksid vastu endisi vangistatuid väidetavaks, väljendamaks ka Atlandi ülis, ülest solidaarsust. me oleme vastu Hiina ähvardustele. sellest pole kasu, et USA ei suuda lahendada seitsmeteistkümne küsimust eh, USA territooriumil. Shaka Arma, minu valija, Briti resident, tal on Briti naine ja, ja Brit-, neli Briti last. pärast kaheksat aastat on ta endiselt juriidilises vaakumis Guantanamos. USA ja Briti valitsused võib-olla üritavad teda saata tema koduriiki Saudi Araabiasse, ta on otseseks tunnistajaks tema ja teiste piinamistele, mitte ainult USA-s, vaid ka Briti eriagentide poolt oleks väga äh, hea, kui tema saaks tunnistust anda Briti kohtus me tervitame, nagu öeldud, jõupingutusi Guantanamo sulgemiseks, kuid me oleme vastu sõjalistele komisjonidele ja teistele väärnähtustele, kuid ka Euroopa peab siin oma rolli täitma. suur tänu ja Roheliste nimel saab sõna proua Haudala pooleteist minutiks. arvoisa puhemees. austatud president austatud nõukogu eesistuja, te mainisite ka Ameerika Ühendriikide kõrgeid esindajad, nemad kohtusid ka Euroopa Parlamenti liikmetega siis, kui nad hiljuti Brüsselis käisid. ja loomulikult Euroopa Parlament võib olla siin, aidata kaasa liikmesriikidele ühise poliitika suunas liikumises äh, Guantanamo sulgemisel. on selge, et Guantanamo kinnipidamine on ebaõigluse sümbol ja Euroopa Liidu huvides on selle keskuse sulgemine me avaldasime seda arvamust, arvamust, mida Euroopa Parlament ka eelmise aasta veebruaris oma resolutsioonis avaldas, kuid me rääkisime lisaks sellele, et me ei tahaks rääkida mitte ainult Guantanamo vangide ümberasustamisest, vaid me tahaksime samal ajal rääkida Ameerika Ühendriikidega ka sellest, et äh, nende vangide kohtlemise poliitika, nende äh, kriminaalõigus äh, vajab tõelist reformi, et see oleks õigusriigi põhimõtetega kooskõlas. ja ma loodan, austatud nõukogu eesistuja, austatud volinik, et te võtate seda küsimust tõsiselt ja peate sel teemal läbirääkimisi ka Ameerika Ühendriikide esindajatega nendes, nende dialoogide käigus, mida te mainisite. ja lõpetuseks, proua president, tahaksin mõelda, et Euroopa Liit peab ise oma äh, asjad paika panema seoses nende salajaste kinnipidamiskeskustega ja ma tahaksin äh, viidata, et kolleeg Kolho tegi äh, väga head tööd selles valdkonnas eelmisel ametiajal ja me toimeksime oma tööd jätkama, sellepärast et praeguseks ei ole Euroopa Liit veel selgeks teinud, kuidas Euroopa Liidu aladel olid asjad nende salajaste kinnipidamiskeskuste ja, ja salajaste väljaandmistega. ja nüüd härra Šaneki üks minut suur tänu, proua president. pidades silmas seda, mida ütles hetk tagasi proua Haudala, tahaksin ma öelda, et äh, tegelikult puuduvad meil igasugused äh, kindlad tõendid, äh, mis näitaksid, et üldse oleks olnud kuskil mingisuguseid salajasi keskuseid või kinnipidamiskeskusi, vähemalt mis puudutab Poolat. ja nüüd pöördudes tagasi Guantanamo küsimuse juurde. on selge, et on märkimisväärne, et me räägime sellest äh, praegusel hetkel, ajal, mil äh, Obama administratsioon on äh, võimul. ma arvan, et on selge, et tegemist ei ole mitte ainult George Bush Juniori põlastusväärse poliitikaga, vaid olukord on hoopis keerulisem ma ütlen seda sellepärast, et Ame-, et Hispaania valitsuse esindaja, rääkides siin eesistujana, rääkis praegustest Ameerika seisukohtadest. ja ma ütleksin, lugupeetud daamid ja härrad, et on hea, et Euroopa Liit on äh, tõstnud teemaks terrorismiohvrite äh, olukorra. kas te vastate ka proua Haudale lisaküsimusele? proua president ma lihtsalt viitasin äh, sellele, mida ütles äh, minu austatud äh, rohelisi esindav kolleeg. kas te tahate vastata ka proua Haudala küsimusele, siin on palun proua Haudala küsimus. austatud president, kolleeg Tšernetski ehk ei tea, et kahekümne teisel detsembril kaks tuhat üheksa esimest korda Euroopa valitsus möönis, et nende territooriumil on olnud salajasi kinnipidamiskeskuseid. see juhtus siis, kui Leedu äh, parlamendikomisjon ütles, et selline luure äh, keskagentuuri äh, kinnipidamiskoht oli olnud äh, Leedu territooriumil terrorismivastase võitluse raames ja Leedu valitsus on väga rangeid meetmeid võtnud ka, ka pärast seda avaldust. kas te tahate vastata sellele? suur tänu selle kommentaari eest, aga ma informeeriksin teid, et mina esindan äh, Poolat, mitte Leedut. Mr... suur tänu. järgmine kõneleja on härra Scholz, kui enne verehrte kolleginnen und kollegen! ich begrüße ausdrücklich dass sich das europäische parlament erneut kolleegid mul on väga hea meel selle üle et euroopa parlamendil on taas kord võimalik arutada Guantanamo vangla äh, kiiret sulgemist ja ma toetan kõigi nende kolleegide ettepanekuid, kes on kutsunud üles liikmesriike ja Euroopa Liitu olema kindlameelsed. see on üleatlandilise koostöö probleem. ligi kaheksasada inimest viidi Guantanamosse äh, Genfi konventsiooni rikkudes, äh, rikuti inimõigusi, on väga palju raporteid äh, vangide väärkohtlemise kohta. enamik liikmesriike on siiani vältinud vastutuse võtmist ja ka äh, kinnipeetavate vastuvõtmist ja ma tänan väga, et seda vastutuse jagamise küsimust on taas kord tõstatatud. ja Guantanamo kasutamisel piinamiskohana rikuti paljusid rahvusvahelisi konventsioone ja ma kutsuksin paruness Ashtonit üles kutsuma üles USA-d äh, seda lõpetama. härra Natras, EFT nimel. suur tänu, mina tulen äh, Kesk-Inglismaal. sealt on pärit ka mõned Guantanamo vangid. <clears throat> mina pean ütlema, et inimeste äh, kinnipidamine ja, ja viimine teise riiki riiki ilma kohtuta on ebaseaduslik protsess, see solvab äh, demokraatiat, vabadust, äh, loomulikke inimõigusi. ma võin teile anda nimekirja Briti kodanikest, keda on sunnitud äh, sedamoodi vangistusse nendes kahtlastes vanglates, mitte see CIA, vaid vaid äh, Euroopa Liidu liikmesriikide poolt Euroopa vahistamismääruste äh, raames. nii et enne, kui mõistame USA hukka, vaatame peeglisse ja mõistame omaenda silmakirjalikkusega hukka. fraktsioonilise kuuluvuseta liige, härra Obermeier, üks minut. suur tänu, proua president. Guantanamo sulgemine annab selge märgi et USA on jõudnud järeldusele, et nad on terrorismivastases võitluses inimõigusi rikkunud. ma tervitan seda, Slovakkia, Ungari ja teised riigid on olnud valmis kinnipeetavaid vastu võtma. ma usun, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad mõistma, et Schengeni kontekstis hakkavad need endised kinnipeetavad vabalt ringi liikuma on tegemist võimaliku terrorismi julgeolekuohuga uuele koduriigile, härra Schultz, tuleb hinnata isiku tausta ja samuti on küsimus, miks nad ei võiks USA-sse jääda. nüüd üksikkõnelejad, kõigepealt härra Koljo kaheks minutiks. suur tänu, proua president, härra nõukogu eesistuja, volinik. Guantanamo oli üks Bushi administratsiooni suurimatest vigadest, see rikkus rahvusvahelisi konventsioone, piinamisvastast konventsiooni, samuti sundvangistuse vastast konventsiooni. see rikkus süütuse presumptsiooni ja õhutas piinamisele. Äh, president Obamal oli täiesti õigus, äh, et Guantanamo tuli sulgeda selleks, et anda äh, USA-le tagasi moraalne õigus terrorismivastases võitluses. oma esimesel ametisoleku päeval teatas Obama sellest, et lõpevad sõjakohtu istungid ja algab tsiviiltüüpi kohtumenetlus. seisukohad on alati läinud öö, lahku, meil oli üldine öö, konsensus Euroopa Liidus öö, selle kinnipidamiskeskuse vastu öö, nõukogus äh, osaliselt äh, seoses äh, Iraagi sõjaga kutsuti üles Guantanamo vanglat sulgema ja nagu härra Salafranca ütles, paljud riigid on tegelikult teinud teatud määral koostööd, sealhulgas mu oma riik, Ühendkuningriik, Hispaania, Portugal ja nii edasi. aga meie praegune tegevus põhineb Euroopa koostööl, meil ei ole piire ja me peame jagama liikmesriikide vahel infot. kui ma avaldasin oma muret selle üle, mis USA-s toimub, siis äh, ma tahaksin küsida, mida saab Euroopa Liit veel teha, mida me ei ole juba teinud? mis takistab meiepoolset abi andmist? härra Munis, kaheks minutiks era una aberración jurídica y humanitaria. Guantanamo oli humanitaarne ja õiguslik katastroof. teatud määral ka sümboolne George Bushi suhtele rahvusvahelise üldsusega, eh, tema põlgusele rahvusvahelise äh, põlgust rahvusvahelise õiguse suhtes. härra Obama ühe esimese asjana kuulutas, mm, et ta sulgeb äh, Guantanamo, äh, ta taastas oma usalduse avalikkuse ees, aga see tähtaeg, mille ta iseendale seadis, kahekümne teine jaanuar, on möödunud. kui me soovime tõesti luua strateegilist äh, Atlandi-ülest suhet, Mm, peaksime me toetama president Obamat, parim viis selle tegemiseks oleks vastu võtta endisi äh, kinnipeetavaid ja osad liikmesriigid seda ka teevad viieteistkümnenda juuni avalduse alusel, kus äh, luuakse raamistik nende inimeste vastuvõtmiseks. kuigi see on liikmesriikide suveräänne otsus, siis ma arvan, et äh, oleks vaja äh, ühisseisukohta selles osas, et tegemist on solidaarsusaktiga. sellele on mitmel korral üles kutsutud ka parlamendis ja siinkohal me räägime siin inimeste arvust, mis kahekümne seitsme vahel jagades ei ole kuigi suur. tingimusel, et kõik tingimused on täidetud ma arvan, et infovahetus tuleb tagada, kogemusi tuleb vahetada Schengeni piirkonnas ja samuti rea-, reintegreerumise osas. üks minut, palun. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada nõukogu ja komisjoni esindajaid väga proaktiivse suhtumise eest Guantanamosse. Guantanamo on anomaalia, ta on häbiplekk oma esimesest päevast loomise hetkest ja ilmselt oli võimalik alguses pisut rohkem mõistmist leida selle suhtes, kuid nüüd on tegemist häbiga meile kõigile, kes me usume sellistesse väärtustesse nagu austus inimõiguste ja vabaduse vastu täna hommikul näiteks lugesin ühte kirjutist äh, Guantanamo Joint Task Force'ilt, kus äh, mis oleks ehk sundinud muigama, kui asi poleks olnud nii tõsine äh, härra Obama, on tõepoolest aeg sulgeda see häbiväärne laager ja teha lõpp sellele silmakirjalikkusele. härra Flootre üheks minutiks. suur tänu ka mina. sooviksin, et Euroopa tasandil tehtaks kõik selleks, et liikmesriigid kannaksid oma vastutust ning võtaksid vastu eh, eh, süütuks kuulutatud Guantanamo vangid. Nad on tõesti ohvrid ja nad tuleb turvaliselt vastu võtta Euroopa territooriumil, kuid kõik teavad, et Guantanamo sulgemisega ei lõpe veel küsimused inimõiguste ja terrorismivastase võitluse osas ei Ameerika Ühendriikides ega Euroopas. terrorismivastase võitluse seadus Ameerikas võimaldab endiselt ennetavat vangistust piiramata ajaks ja sõjakohtuid Euroopas, aga Guantanamo vangid ei kuk-, lange meile mitte taevast ja on on selge, et me pole siin kellelegi valgust ka näidanud, proua Hau-, ega selgust toonud asjadele detsembrikuus, nagu proua Haudala rääkis, äh, räägiti sellest Leedus parlamendikomisjonis Bravo, kuid me pole mujal mingisuguseid järeldusi teinud sellistest kinnipidamistest Euroopa pinnal ja see ongi komisjoni töö, nõukogu töö. me peame tegema kõik järeldused sellest, mis, mida toi-, mida toimus ebaseaduslikult ja kuidas see toimus Euroopa riikide kaasteadmisel Uh, Number... siin, mul on terve rida sõnasoovijaid vaba mikrofoni raames, üritame nad kõik ära kuulata ja meil see ka õnnestub, kui te kõik jääte oma ühe aja, üheminutilise kõneaja piiridesse, kõigepealt proua Tati suur tänu, proua president. kõigepealt, hiljuti saime teada, et Guantanamo äh, kinnipidamiskeskust ei sulgeta mitte aastal kaks tuhat kümme nagu ette nähtud, vaid äh, e, aastaks kaks tuhat kolmteist Obama ametiaja lõpuks. Äh, siiski võime head meelt tunda selle üle, et et sulgemine on siiski käimas ja pole peatunud. seda on Euroopa alati soovinud, me ei saa ühest küljest kritiseerida aastate pikku Ameerika Ühendriike ning samas ise Äh, mitte midagi ette võtmata selleks, et ameeriklasi aidata probleemi lahendamisel. hiljuti kohtusin Erik Holderiga, Ameerika justiitsministriga, kes selgitas mulle ülesande ulatust ning väljendas ka soovi ja tahet äh, ja soovi Euroopa, et Euroopa riigid neid toetaksid, võttes vastu neid Euroopa territooriumil seega koordineeritud viisil peame abistama ameeriklasi, aitama neil pöörata uus lehekülg. suur tänu uh,. proua Navadalova, üks minut, palun. prečo má Európska únia znáša dôsledky? suur tänu. miks peaks Euroopa Liit maksma Ameerika poliitikate eest? Ameerika president, teda toetasid väga paljud äh, inimesed, sest et ta, ta lubas oma kampaanias selle probleemiga tegeleda. meie istusime käed süles ja vaatasime. Euroopa Liit on üks osa maailmast äh, ja maailm ei ole rahul me oleme ameeriklastega tegelikult äh, ju ühes paadis, äh, kui me, kui rääkida terrorismi ohust ja selle tõttu me peaksime keskenduma ennekõike äh, ennetavale tööle, me peame tegema kõik, mis meie kätes selleks, et aidata nendel inimestel taas lõimuda ühiskonda, et nad saaksid tagasi enda tavalise igapäevaelu oma peredega. suur tänu ja härra Nevero Regina suur tänu, mina tahaksin ühte asjaolu rõhutada, mida juba mainis proua Flatora. väga oluline on, et me aitaksime Obama administratsioonil Guantanamo kinnipidamiskeskus kin-, sulgeda. me oleme seda nõudnud juba kaua ja seetõttu on äärmiselt oluline, et Euroopa annaks ka vajaliku abistava käe Ameerika Ühendriikidele. Ameerika Ühendriikide administratsiooni esindajad paluvad meie abi ja me peame samas ka mõistma, kuidas selline olukord on üldse tekkinud. selline olukord tekkis äh, ka äh, Euroopa äh, liikumiste pärast me peame Guantanamo küll kinni panema, aga meie eurooplastena peame ka näite võtma endale selle vastutuse. me ei saa sulgeda silmi oma süü ees. Portugali peaminister, äh, olles eesistuja rollis, äh, andis ta oma jah-sõna luure keskagentuuri lendude, lendudele Euroopa territooriumil. härra Papanikula. Äh, suur aitäh, president. me kõik oleme sellega nõus et me peaksime toetama USA otsust sulgeda Guantanamo vangla. Euroopa Liit peaks ka kinnipeetuid vastu võtma. tegemist oli USA tohutu veaga võitluses terrorismiga. me teame, et tulevikus selliseid vigu ei tohi korrata ning Euroopa ei tohi ka tulevikus sellistele vigadele kaasa aidata Äh, see rap-, raport, mis paari kuu pärast avaldatakse, räägib endiselt koostööd, äh, mida teevad Ühendkuningriigid Poola ja Rumeenia USA-ga. Äh, ühelt poolt me küll ütleme, et Guantanamo tuleb kinni panna ja samas lepime sellega, et Euroopas aidatakse sellele probleemile kaasa. aitäh. zacząć od tego, co poprzednik mój tutaj härra Sanka, lubage mul ähm, alustada sellest, ähm, mida rääkis ka minu eelkõneleja. ta ütles, et äh, kinnipeetuid on olemas ka Poolas ja Rumeenias muuhulgas. lubage öelda, et ähm, selliste äh, vanglate olemasolu kohta ei ole mingeid tõendeid olemas, see on minu esimene märkus. teiseks, tundub, et siin saalis ei ole meil mm, erimeelsusi Guantanamo tuleks kinni panna, samas on kõigile selgelt näha, et äh, Guantanamot on, on väga raske sulgeda, mida me peaksime siis tegema. kui oleks ähm, muudetud äh, ülekuulamistaktikat, kinnipidamistaktikat, mm, näiteks seda, et kinnipeetutel ei lubatud päevade ja ööde kaupa magama jääda, siis kas meil on kindlust, et tõesti selliseid taktikaid ei ole kasutatud? proua Morvai. mul on väga hea meel selle üle, et äh, inimõiguste rikkumine valmistab minu kolleegidele nii suurt muret, tegemist on nende kohutavate inimõiguste rikkumistega, mis leidsid aset Guantanamol me peame lõppkokkuvõtteks Äh, pärast paljusid neid kõnesid, mida siin on peetud, astuma ka meetmeid ja võtma endale mingid kohustused selleks, e-, et sellised juhtumid nagu Guantanamo, täpselt nagu ka Ungari vanglad, e-, et selle eest inimesed võetakse vastutusele. E, kaksteist poliitilise opositsiooni liiget Ungaris on praegu eeluurimisvanglas ning nende inimõigusi rikutakse pidevalt, neid on rikutud juba aasta, täpselt samamoodi nagu toimus Guantanamo kinnipeetutega. ma tahaksin paluda kolleegid, äh, äh, palun tõstke käsi, kes tahaks äh, sellesse küsimusse tõsiselt suhtuda ja sooviks edendada meetmeid olukorra läbivaatamiseks, nii et, et kui keegi toetab sellist ettevõtmist, palun tõstke käsi. aitäh. aitäh. nüüd saab sõna minister vastuseks. <clears throat> suur aitäh! ma tahaksin meeleldi pöörata tähelepanu kahele aspektile, millele siin viidati. esiteks koos Jeemeniga pole veel ühtegi terviklikku otsust langetatud, mida saaks ühendada Jeemenit ja Guantanamo vange. olid, tehti teatud järeldusi Jeemeni osas välisasjade nõukogus toimus istung kahekümne viiendal jaanuaril, selle kohta on olemas resolutsioon, milles käsitletakse ulatuslike poliitiliste reformide vajadust Jeemenis, ent selles dokumendis puudub igasugune viide Guantanamole. seetõttu ei saa niisugust järeldust endale lubada kahekümne seitsmendal jaanuaril toimus samuti istung ja selle suhtes väitis härra Schulz, et muudetakse statuuti, luuakse ekstraterritoriaalsuse statuut äh, Ameerika Ühendriikide ja Kuuba vahelise kokkuleppe põhjal. see on bilateraalne teema, mis puudutab ainult USA-d ja Kuubat samas puudub aga üleüldine kokkulepe Guantanamo osas ja meil puudub ka üleüldine arusaam, dokumenteeritud arusaam selles osas, et seal toimuvad inimõiguste rikkumised Euroopa Liit on küll seda olukorda korduvalt kritiseerinud ja seetõttu soovime me koos Ameerika Ühendriikide presidendiga teha koostööd selleks, et Guantanamo suletaks äh, siin ei ole vaja lihtsalt muudatusi, see vangla on vaja lihtsalt sulgeda. siis ütles üks kõnelejatest, et vanglat on vaja tingimata sulgeda seoses inimõiguste räige rikkumisega. jah, see on õige. ka teistes riikides võivad sellised inimõiguste räige rikkumised aset leida, ent see ei tähenda nagu me ei peaks siinkohal olema kriitilised eh, näitama üles oma kriitilist suhtumist ega te eh, tegema jõupingutusi selleks et guantanamo suletaks euroopas midagi võrreldavat siiski aset ei leia euroliit euroopa liit ja ameerika ühendriigid eh, on selle küsimuse kallal ühiselt töötanud selles suhtes võeti vastu 1 juunil ühisdeklaratsioon Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit kohustuvad selles deklaratsioonis tegema kõik selleks, et Guantanamo oleksid inimõigused tagatud ja terrorismi vastu võitlus jätkatud terrorismi vastu tuleb võidelda, samas ei saa endale lubada selliseid meetodeid nagu Guantanamo vangla. meil on oluline, et inimõiguste, inimeste põhiõigusi järgitaks. selles vaimus kavatseme ma ka edasi töötada. Äh, deputaat Coelho viitas ka sellele, et Euroopa Liit peaks selles osas kaugemale minema ja olema järjekindlam ja nõudlikum. see Äh, see aga ei tähenda, et Ameerika Ühendriigid pole nõus seda vanglat sulgema, kuid selle vangla sulgemisega seoses on tekkinud terve rida probleeme. Äh, ja mm, kõik need meetodid, eh, mida Guantanamos on rakendatud, kujutavad endast tegelikult eh, järgmist eh, sammu, ehm, mille kõrvaldamisel Ameerika Ühendriigid nüüd on asunud muuhulgas on ette nähtud, et koostatakse Punase Risti, Rahvusvahelise Punase Risti poolne nimekiri, et olukorda parandada et omada selget ülevaadet, keda selles vanglas kinni peetakse äh, ja äh, saavutada olukord, äh, mis välistaks igasugused piinamised ja inimvääritu kohtlemise. ja vastavalt rahvusvahelisele õigusele kavatsetakse seda olukorda, mis Guantanamol valitseb, ka kontrollida. me tervitame niisugust lähenemist me tervitame seda, et Ameerika Ühendriigid on oma muutnud oma poliitikat äh, kinnipeetavate suhtes äh, silmas muuse-, silmas pidades siiski ka seda, et terrorismi vastu on vaja võidelda. Ameerika Ühendriigid soovivad kõik äh, julgeolekuküsimused ja kõik äh, poliitikad, mis sellega seonduvad, järjekindlalt ellu viia ja seda loomulikult me ka tervitame ja seda me soovime ka äh, rõhutada. samas on meil vaja inimõigustest kinnipidamise nimel teha head koostööd ja selle see hea koostöö Ameerika Ühendriikidega tagab meile selle küsimuse õiguspärase lahendamise, see, me peame tegema koostööd Ameerika Ühendriikide seadusandjaga, me peame arvestama sellega, et tegemist on Ameerika Ühendriikide kui suveräänse riigiga, teisalt öö, peame meie kui Euroopa Liidu liikmesriigid otsustama, kas me võtame vastu Guantanamo vange oma riikides või mitte see on tegelikult kogu selle küsimuse eh, tuumikküsimus, mis eh, loomulikult eh, peab arvestama iga inimese inimõigusi ja kodanikuõigusi. seega koostöö Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel peab toimuma, kuid samas on oluline selles küsimuses koostöö ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, me peame eh, selles küsimuses samuti liikmesriikide vahelist dialoogi jätkama. selle dialoogi käigus tuleb arvestada erinevaid aspekte. mitmed saadikud täna siin Äh, äh, tõid välja nende äh, vangide kui ohvrite olukorda ja ka see on mm, vaatenurk, mille alt me peame Ameerika Ühendriikidega läbi rääkima nüüd, kui me räägime terrorirünnakutest. terrorirünnakute äh, põhjuste ja tagajärgedega peame tegelema ka tulevikus ja äh, põhimõtteliselt me peame jätkama äh, sügavuti minevat dialoogi Ameerika Ühendriikidega. tahaksin rõhutada, et Euroopa Liidul on täiesti selgepiiriline suhtumine Guantanamosse, Euroopa Liit toetab Guantanamo vangla võimalikult kiiret sulgemist ja et äh, ja seda, et ükski põhjus ei saa olla piisav selleks, et lubada, äh, lubada inimõiguste rikkumise, rikkumisi, et teha järeleandmisi nendes küsimustes. aga ma leian, et Ameerika Ühendriikide äh, presidendi Obama juhtimisel on äh, mindud täiesti uut teed mööda, on algatatud äh, lähenemine, mis teeb meile Ameerika Ühendriikidega eriti soodsaks selleks, et lõppkokkuvõttes see vangla saaks suletud. volinik, kõigepealt ma tahaksin korrata et me usume, et meie kõigi huvides siin Euroopa Liidus on Guantanamo kinnipidamisasutus sulgeda. nagu ma juba olen öelnud, ootab komisjon selles valdkonnas edasisi edusamme. me loodame, et USA administratsioon sulgeb selle vangla. mis puudutab tänaseid sõnavõtte, siis tahaksin veel kord rõhutada, et ÜRO on ikka eelkõige vastutav Guantanamos toimunu eest me eh, siin Euroopas peame omalt poolt kaasa aitama nii palju kui võimalik selle küsimuse lahendamiseks ning eh, Obama administratsioon on juba astunud samme selles suunas. Eh, ta on pannud piiri juba piinamise kasutamisele, ära keelanud piinamise kasutamise ülekuulamistel. vastuseks härra Salafranca küsimusele kuuskümmend kinni peetud, äh, on veel sellised, kelle saatus on otsustamata. me usume, et USA administratsioon äh, jätkab nende juhtumitega tegelemist ning äh, nende juhtumid lahendatakse samuti nagu ka eel, eelnevate kinnipeetute omad. komisjon ei ole saanud veel rakkerühma raportit, nii et, et me ei saa konkreetseid selgitusi antud hetkel pakkuda, aga me usume, et me soovime õiglast kohtupidamist kõigi üle ning me peaksime jätkama koordineeritud Euroopa lähenemise toetamist ning me hindame parlamendipoolset panust, aitäh! arutelu sellel teemal on nüüd lõppenud. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on suuline küsimus nõukogule ja komisjonile peamised eesmärgid, mis puudutavad CITES konventsiooni osapoolte konverentsi ning kõigepealt annaksin sõna autorile härra Lainenile.